Pan przewodniczący. Prezydent. Wznawiam posiedzenie. Witam. Istung jätkub. Tere tulemast kõigile. Tere tulemast volinikule. Eilse istungi protokoll ja eile vastu võetud tekstid on kõigile kättesaadavad. kas kellelgi on protokolli kohta mingeid märkusi? ei ole seega on protokoll kinnitatud. ma olen saanud ka nõukogult esimese lugemise seisukoha direktiivi kohta, mis käsitleb